vastavalt artiklile üheksakümmend viis on kõigil parlamendiliikmetel õigus tõstatada küsimusi, mis läheksid edasi komisjonidesse. kahekümne seitsmendal oktoobril parlament lükkas eh, Sheila raporti tagasi. raportit küll arutati, aga eh, arutati uut raportit raport, ähm, mida hääletatakse homme. ja võimalik ei ole olnud esitada muudatusettepanekuid, libekomisjon on rõhutanud, et sellised taotlused peaksid olema lubatavad. mitmed parla-, parlamendiliikmed on ähm, soovinud õigustalituselt äh, arvamust antud raporti kohta, aga seda taotlust ei rahuldatud äh, taotlus on esitatud, aga taotlus lükati lihtsalt vaiba alla. see on vastuolus meie kodukorraga ja see on ka vastuolus õigustalituse arvamusega. seetõttu selgelt protesteerin sellise töökorra vastu, tegemist on ääretult tundliku küsimusega. sajad kodanikud on eh, demonstreerinud, tulnud välja demonstreerimaks selle raporti vastu ning eh, see oleks võimalus äh, tõesti edukas kodanikualgatus äh, äh, vastu võtta, seetõttu protesteerin sellise menetluse vastu komisjonis, mis on vastuolus meie kodukorraga. aitäh, olen saanud ka kirja kümnelt kolleegilt antud teemal, sellele kirjale on ka vastatud ja selles osas võin tõlgendada teie taotlust selliselt, et, et keegi teine on jätnud reageerimata, mina olen igal juhul oma kirjalike, kirjaliku vastuse teile saatnud ning eh, see teema on jäänud eh, homme päevakorda. kas on veel päevakorra kohta märkusi kolleegidel? tundub, et ei ole sellega on päevakorra lõplik äh, projekt vastu võetud ning äh, läheme edasi meie arutelude juurde. esimeseks teemaks äh, meie ühisel arutelul on ühine kalanduspoliitika ning soovitus teisele lugemisele. raportööriks